Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our lugupeetud kolleegid, alustame hääletamisega. hääletusnimekiri on teil laua peal. Teil kaustas olemas. see järgib siis äh, fraktsioonide nimekirja kõigepealt siis äh, katsetame, vaatame, kas hääletamine töötab. palun katsetame. palun võtke oma kaart, pange see vastavasse avausse. ma esitan teile väga lihtsa küsimuse, kas teile meeldib hääletada esmaspäeviti kell neli? Free vote, okei okay., okei okay Uh, I close the vote. hääletamine on lõppenud. ja tulemus ei ole nüüd üheselt selge. mõned teist ei tahtnud hääletada, võtsid oma kaardi välja, nüüd kolmkümmend kaks kolleegi hääletasid. midagi sellist ei ole varem nähtud. niisiis, läheme nüüd edasi äh, kolleegi Andres Gürkiga ja räägime veeldatud maagaasi ja gaasi hoiustamise Euroopa Liidu strateegiast. ja muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt? proovime uuesti, lugupeetud kolleegid. Andres Gürki raport Euroopa Liidu strateegia veeldatud maagaasi ja gaasi hoiustamisel ja ma tahaksin alustada hääletamisega, lugupeetud kolleegid muudatusettepanek number viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Nende üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ahved kaks kontrollime. ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. NB kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Int üks, osade kaupa hääletamine. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime, see on siis seitsekümmend kolm, muudatusettepanek number seitsekümmend kolm, hääletame lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, osta kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ka viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. transport viis see on siis transport viis. ja see on tagasi lükatud. ja lõpetame hääletuse. vastu võetud. väga oluline oli seda kontrollida. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime. üheksakümmend kuus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kamp-, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, üks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, transport, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, üks üks, üks osa ükskese poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kakskümmend üks. hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. transport kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ei tea, proovime uuesti. transport kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt? kaks muudatusettepanekut võtame kuus, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kolmkümmend üks hääletamine lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa koos saja neljakümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, äh, kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime. sada kuuskümmend kaks, kontrollime. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime sada kuuskümmend kolm. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Need võtame koos, need võtsime koos siis. sada üheksakümmend ja sada üheksakümmend üks. Need on identsed ja see oli tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada üheksakümmend kolm ja hääletame palun. hääletame lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend, sada üheksakümmend üheksa, kuus kahesajaga, sada üheksakümmend üheksa, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viisteist, kes on poolt, vastu, kontrollime, kakssada viisteist. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud NV14, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NB üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. int äh, viis, kes on poolt, vastu, kuus, äh, vastu võetud äh, kas kolmkümmend kuus kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm Inte, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissettepanek neliteist A, kes on poolt, vastu, kontrollime, kompromissettepanek neliteist A. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transport neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, kontrollime, kakssada nelikümmend neli. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. Inta kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. see ei ole selge, palun tõstke käsi kõrgemale. Inta kaks ja elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Inta kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kaheksa, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, kakssada nelikümmend kaks, kontrollime palun. Two four two, I close the vote. Rejected. Rejected. tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt erapool-, vastu, erapooletud, kontrollime. NV kaheksateist, palun. hääletame lõppenud. tagasi lükatud INTA üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, INTA üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ahvet kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaksteist, kes on poolt, vastu. ja kontrollime, kaksteist. ja hääletamine lõppenud kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, transport kolmteist, kes on pool, kolmkümmend, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, transport kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, transport üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu. ja kontrollime palun, transport neliteist. transport neliteist, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. transport viisteist, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, transport kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tuleb kontrollida. Te vist ei tõsta oma käsi. transport kuusteist, kontrollime. hääletus on lõppenud. väga raske oli seda tulemust näha. kakssada viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. transport kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. transport seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, transport kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transport äh, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek seitseteist A poolt, vastu peaksime kontrollima kompromissettepanek seitseteist A. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmkümmend üks, kolmkümmend üks elektrooniline hääletus, mis on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kolmkümmend kuus elektrooniline hääletus muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu. kontrollime neljakümmend nelja. kontrollime, nelikümmend neli said, I said, we check, we will see, close. I, I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ma vist ütlesin tagasi lükatud. ei, ütlesin ikkagi, et vastu võetud, ütleb esimees. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletame siis lisakompromissettepanekule kaheksateist, muudatusettepanek nelikümmend viis, elektrooniline hääletus, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu kontrollime kontrollime, viiskümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa. hüppame nüüd üheksa juurde. üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa, siiski üksteist, üksteist, üheksast lähme nüüd üheksa, üheteistkümne juurde, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, aga siiski kuusteist. vabandust. kuusteist järgmiseks, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime, kuusteist. hääletus on lõppenud vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime uuesti. Now it was seventeen. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, nimeline hääletus eelnõu üle muudetud kujul. hääletus on alanud. I closed the vote. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, raport on vastu võetud, palju õnne raportöörile ja aitäh! edasi, järgmine hääletusnimekiri, milleks on piiri internetipõhiste sisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul. Carlos Surinio on meie raportööriks. kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks, sada üksteist poolt, vastu. kontrollime, sada üksteist. I close the vote hääletus on lõppenud. One... vabandan, tagasi lükata, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, ta-, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, sada kolmkümmend üks, kontrollime. sada kolmkümmend üks, elektrooniline hääletus. sada kolmkümmend üks, hääletus on lõppenud. Same as before <laughs> uh,. One, three. sama lugu, mis enne, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa koos saja neljakümnega poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, sada nelikümmend viis poolt vastu. kontrollime. sada nelikümmend viis, elektrooniline hääletus. I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võet-, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kolmkümmend kuus, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, Te ei tõsta oma käsi nii et kontrollime, viiskümmend kolm, mul oli väga raske öelda, mis oli tulemus, viiskümmend kolm. hääletus on lõppenud, selgelt vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. viis poolt, vastu. kontrollime, viis, viis, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud selgelt, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, era-, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu kontrollime, kaheksakümmend viis hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletud raporti projekti üle muudetud kujul, viimane hääletus siis täna. hääletus on lõppenud nelikümmend kaheksa poolt, üks vastu, palju õnne raportöörile. kallid kolleegid, daamid ja härrad. see oli meie hääletuste voor tööstus- ja energeetikakomisjonis täna ning nüüd läheme kohe meie päevakorra juurde. No, he's based up here. Yeah, I will ask him. Uh, dear friends, we start with our agenda uh,. alustame nüüd oma päevakorraga. Euroopa Komisjoni rakendamisvolituse kontrollimine, rändlusteenuste mõistlik kasutamine, komisjoni tutvustus uh, oma rakendusakti kohta, see on väga oluline akt. kallid kolleegid, daamid ja härrad see on väga oluline küsimus, kallid kolleegid. rändlusteenuseid, teenuseid puudutab see. Äh, üht, ühtse telekommunikatsioonituru määruse raames, nagu te teate, seda teemat käsitleme, raportöör istub meie seas täna. mullu võtsime selle määruse vastu ning äh, rändlusteenused äh, arendatakse vastavalt äh, rändle nagu kodus süsteemile, mis algab kaks tuhat seitseteist, viisteist juunist. osana sellest kokkuleppest paluti komisjonil esitleda üksikasjalikke reegleid selle osas, mida kujutab endast õiglane kasutamine. ja mis põhimõtted need on, mille alusel süsteemi kuritarvitamisest, kuritarvitamist ära hoida. viiendal septembril avaldas komisjon äh, oma rakendusakti eelnõu, kuid äh, saadud kriitika tõttu kriit-, kritiseeris seda ka parlament, äh, või-, võttis komisjon eelnõu paar päeva hiljem tagasi. komisjon on nüüd äh, saatnud meile täna uue eelnõu, ja nüüd komisjon seda ka esitleb, viisteist minutit et äh, enne meie koosoleku algust see äh, eelnõu laiali, laiali saadeti ja meil on nelikümmend viis minutit selle käsitlemiseks päevakorrapunkti raames. paluksin härra Roberto Diolal äh, sõna võtta, kes on DigiConnecti peadirektor. annan nüüd sõna teile. siin te olete suur tänu, härra juhataja. tuletan alustuseks meelde, mida tuleb äh, rakendusakti raames ära teha. saatsime täna parlamendile ja nõukogule eelnõu ning äh, PEREK peab äh, arvamust arvamuse selle kohta viieteistkümnendaks oktoobriks äh, tagasi saatma, siis äh, vaadatakse kompromisse läbi, ehk siis liikmesriigid äh, vaatavad eelnõu läbi, kahekümne kolmandal novembril hääletavad nemad selle üle. komisjon peaks lõpliku rakendusakti heaks kiitma viieteistkümnendaks detsembriks. meil on veel mõned nädalad aega soovisime, et meil oleks tööks piisavalt aega, et põhjalikku arutelusid korraldada institutsioonide ja perekiga ning soovime Bratislavas äh, digitaalse tippkohtumise raames äh, vastavat töörühmaga kokku kutsuda, et seda arutleda. see töö, seda tööd tehakse paralleelselt, paralleelselt äh, hulgirändluse eelnõuga, mida parlamendis praegu käsitletakse, kaasotsustusmenetluse raames seda otsustatakse ning aasta lõpuks peaks see töö lõpule jõudma. operaatoritel oleks seejärel kuus kuud ettevalmistuse aega selleks, et ette valmistada rändla nagu kodusüsteemi, mis läheks käiku juunis järgmisel aastal. selline on siis protsess, nagu juhataja juba ütles, siis oleme oma rakendusakti läbi vaadanud, pärast äh, sidusrühmade ja parlamendisaadikute äh, poolt saadud kriitikat. uus rakendusakt on ette nähtud olema väga lihtne, aga see peaks austama rände nagu kodus põhimõtteid. rände nagu kodus, nagu nimigi ütleb, võimaldab kodanikel äh, kasutada rändlusteenuseid äh, sellal, kui nad viibivad oma elukoha riigist väljaspool ja määruses on see nii ka kirjas. oleme pannud paika äh, reegli, see on väga lihtne, äh, tavakodanik, tavakodaniku jaoks rände nagu kodusüsteem aktiveeritakse ja tema oma pead muuga vaevama ei pea operaatorid äh, lihtsalt kontrollivad äh, üksikjuhtumeid, äärmuslikke juhtumeid, kus on äh, madal kasutus kodus, kus peamiselt kasutataksegi rändlusteenuseid aastaringselt või on ebatavaline kasutus või puudub kasutus koduriigis üldse või äh, Äh, on äh, kasutaja mõnel muul viisil äh, kõrvale kaldunud põhimõttest. kui kasutatakse elukohariigist väljaspool ärilisel eesmärgil, siis samuti jääb see selle määruse rakendusalast välja. tavakodaniku jaoks aktiveeritakse lihtsalt rände nagu kodus süsteem Äh, süsteemi äh, kontrollivad riiklikud äh, järelevalveasutused, nad kontrollivad ka reeglite järgimist, nemad otsustavad kahtlaste juhtumite korral, kas on põhimõtetest kõrvale kaldutud ja sel juhul operaatorid võivad blokeerida need kasutajad ja peab järelevalveasutusi kohe, koheselt sellest teatama. lihtsalt öeldes süsteem ongi selline, rakendusakt äh, käsitleb ka kestlikkuse äh, aspekti, ma ei tea, kas meil on selleks piisavalt aega, kui on, siis ma annaksin sõna oma kolleegile. suur tänu, härra peadirektor. see on väga oluline meie Euroopa kodanikele, et te seda meile tutvustasite, tegemist on olulise teemaga. palun nüüd äh, sõna võtta härra Anthony Whelanil, kes räägib meile väga lühidalt samast teemast. meil on väga pikk kõnelejate nimekiri ning äh, võib-olla vastaksite kõigile küsimustele lõpus ja praegu teeksite väikese sissejuhatuse, sest meie kolleegid äh, tegelikult tunnevad seda teemat ja oleme ettepaneku ka põhjalikult läbi vaadanud. sõna on teil, palun To... suur tänu, ma tahaksin lisada Roberto Viola poolt öeldule seda, et ma tahaksin viidata veel ühele äh, sambale rakendusmeetmest, mille me peame vastu võtma viieteistkümnendaks detsembriks, ehk siis metoodika, mis puudutab jätkusuutlikkuse eranditega tegelemiseks. loodetavasti väga erandlikel juhtudel, kus äh, tegemist on operaatoriga, Äh, ja kui rakendades seda süsteemi, tekib tal kahju sellisel määral, et tema siseriiklikult tasud on ohus ja see on nii-öelda vesivoodi mõju, kus meil on tegemist siis äh, kerkivate siseriiklike hindadega ja võtme punktiks, mille me oleme ka edastanud teile eelnõus, et tegemist on lävendiga, kus on ära toodud viis protsenti kahjudest, mis on seotud rändlusega, võrrelduna üldise jaetuluga operaatorile, mis äh, aitab meil seda hinnata ja on võimalik ka erandust äh, keelduda, konkurentsi tõttu turul või kui meil on tegemist siirdehindadega suurte kontsernide vahel või kui on tegemist mingite muude erandite, erandlike juhtudega. suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, raportöörid fraktsioonidest, palun ärge kõnelege rohkem kui poolteist minutit, sellepärast et meil ei ole piisavalt aega väga pikkadeks aruteludeks, nii et lühikesed küsimused. kõigepealt äh, proua äh, Del Castillo Vera. Eh, suur tänu. suur tänu härra Violale, härra Viilanile selleks, sellest, et olete täna siia tulnud. pärast esimest äh, püüdluspis ei olnud eriti edukas, äh, sest äh, see tekitas väga palju segadusi ei olnud võimalik äh, lisada siia mõistliku kasutuse osa ja üheksakümne päeva klausel oli ka juures ja ma usun, et siin on tegemist tingimustega, mis lahendab ära kõik probleemid, et me saame tegeleda rändlusega nagu kodus ja see osa, mis on ehk keerulisem mõista, on tegelikult äh, seotud hoopis teenuse järelevalvega, kui me vaatame siis mõistlikku kasutust või õiglast kasutust. ja kuna mul oli võimalus seda ainult äh, kiirelt üle vaadata, siis ma tahaksin tagada ka seda, et on olemas mehhanism, mille abil on võimalik tuvastada kuritahtlikku tarvitamist, kui see on toimunud vaadates siis erinevaid tõenäolisi mudeleid ja kui me näeme seda sideteenuste operaatorite osas, siis seda, see informatsioon edastatakse ja abonemendid saavad reageerida enne, kui tekivad äh, trahvid või lisatasud. ja ma usun, et äh, peaks olema ka siin lisavõimalus, mis äh, äh kõigepealt hindab, kas abonement on äh, tegelikult selles kuritahtlikus kasutamises süüdi enne kui neil tekib äh, lisakulu. ja ma leian, et see on äh, väga mõistlik ettepanek, äh, dokument on nüüd palju parem, vähemalt selles osas, mida ma olen saanud hinnata. suur tänu ja proua Toia, palun, SMD. suur tänu, mina olen samuti nõus äh, kolleegi heakskiiduga, ma usun, et siin on kirja pandud kõik olulised punktid, mis ütleb seda, et meie seadusandlikust lubadusest peetakse kinni, et rändusest me saame lahti, kui samas me peame ka arvestama äh, mõistliku kasutamise põhimõtte järgimisega, et ei tekiks süsteemi kuritarvitamist. põhiline mureküsimus, mis mul nüüd tekib ja mida ma tahaksin ka äh, teile mainida, kõigepealt küll tahaksin öelda, ma väga hindan teie poolt äh, kasutusele võetud lähenemist, kuid ma leian, et äh, see on väga tähtis, et kui me nüüd, äh, nagu härra Viala ütles, et siin ei teki kasutajale kohustusi, aga kui samas on selge, et tegemist on äh, siis äh, ülemmääraga inimese jaoks, kes elab ühes riigis, aga kes reisib ja siis, kui tuleb äh, välja, et äh, see tema liikumine on mõnevõrra ebatavaline või kahtlane, siis milline on see menetluskäik, mida on võimalik järgida selleks, et kuritarvitamist mitte võimaldada, samas tagamaks, et legitiimsed kasutajad ei karistataks. see, tegemist on ühe lähenemisega, mis on selle tegevuse nurgakiviks ja loomulikult ka Äh, vastava sektori asutused peaksid olema võimelised reageerima ja loomulikult ei tohi kedagi karistada selle tegevuse eest, mis ei ole nende süü. ma mõistan ka nüüd loomulikult majanduslikke põhjuseid, kui me hindame võimalikke äh, äh ülempiire, kui, ja me peame mõistma ka seda, mida sideteenuste operaatorid peavad tegema ja loomulikult äh, nad peavad ka teenima mõistlikku kasumit ja kindla-, äh, samuti tegutsema mõistlikul määral. Předsedo, já také oceňuji e, velkou snahu o disku. Suur tänu, Žernovski, palun, ja ma hindan väga teie äh, ettepanekut, tegemist on väga keerulise valdkonnaga. üks asi, mis teeb minu arvates seda asja keerulisemaks või äh, äh, vaadates siin täpsemat terminoloogiat, sest kui ma vaatan mõningaid termineid, siis need ei ole minu jaoks piisavalt selged, kuid ma loodetavasti saame selle äh, ka selgemaks teha, kui me räägime pikkadest äh, mitteaktiivsuse perioodidest, kus kontrollitakse olukorda. siin ma, minu arvates ei ole siit tekstist väga selge ja ma loodan meie arutelu tulemusel Berg ja teistega me saame ehk seda teksti lihtsustada, sest äh, meil ei ole olnud ka piisavalt aega teksti väga põhjalikult uurida, kuid äh, tundub, et see on äh, Äh, see sõnastus on väga keeruline ja ma kardan, et äh, ka järelevalve ja kontrollitegevus võib muutuda väga keeruliseks, kuid see on alles meie arutelude lähtepunkt, aga, aga meil ei ole ka väga palju aega jäänud. kolleeg äh,, madam Kallas. suur tänu ja proua Kallas. Uh, thank you very much and uh, our group really welcomes the revised proposal. aitäh, meie fraktsioonil on väga hea meel selle uh, ettepaneku üle, mis nüüd üle vaadati ja kuna aega on vähe, siis ma küsin ainult rakendusakti kohta. põhjenduses räägitakse sellest, et äh, liikmesriigid äh, peavad kontrollima residentsust ja et kas äh, tegemist on väärkasutustega, aga seda pole artiklis eraldi välja toodud, nii et ma tahtsin teada, et kas see dokumentide nõue on tõest-, oli tõesti piiratud see on väga tähtis näiteks kõnekaartide jaoks, sest äh, siis ei ole väga palju dokumente vaja esitada ja nii peaks olukord ka praegu jääma. selleks, et mitte äh, olukorda raskemaks muuta, siis äh, isikuandmete kaitse operatoor, operaatoritel on võimalik kontrollida, et rändlust ei väärkasutataks, aga ei ole mitte mingit päevade piirangut, mis on hea Ehm, on väga hea, et see number on sealt välja võetud, aga ei ole ka piirangut paika pandud selle kohta, kui kaua säilitab sideoperaator tarbija andmeid, nii et kas komisjon võiks ka selle kohta rohkem infot anda uh,? aitäh! järgmisena härra Raimond, palun, Roheliste nimel. aitäh, härra esimees! see ettepanek meeldib mulle, ma leian vähemalt, et sellega saab edasi minna. siin ei ole paika pandud enam päevade arvu ja selle peaks paika panema turg. mis põhjustel lähtutakse nüüd seda, et operaatorid Äh, leiavad lahenduse, mille puhul äh, see number on väiksem kui üheksakümmend päeva, et kui me selle jätame turujõudude reguleerida, siis miks komisjon arvab, et lahendus on tarbijasõbralikum äh, kui see üheksakümmend päeva, kas meil on mingeid uuringuid selle kohta, siis ma tahaksin teada, millised need on ja kui räägitakse nüüd siin sellest suurest konkurentsist äh, ja räägitakse õiglasest kasutusest, siis kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et äh, konkurentsivõimeliseks jäävad väikesed ettevõtted, mis tegutsevad ainult ühes või kahes riigis, eriti kui võrrelda neid suurte ettevõtetega, kes on esindatud paljudes riikides, vähemalt siit ei tule see välja, tahan teada, kas teil on selle kohta ka uuringuid. aitäh! kolleeg Borrelli EFTD fraktsiooni nimel aitäh! ma kõigest tund aega tagasi nägin seda ettepanekut ja kohe alguses torkas mulle silma kolm üllatavat punkti. esiteks, et operaatori ja kliendi vaheline leping ei ole mitte ainult kliendi jaoks kohustuslik. kuidas kavatseb komisjon hoolitseda selle eest, et ei hakataks siin äh, riske klientide õlgadele veeretama, eriti kui me teame, et äh, see pakkumine ei pruugi majanduslikult äh, jätkusuutlik olla, see võib tõesti probleeme klientide jaoks kaasa tuua. teiseks, võivad operaatorid läbi viia kontrolle selleks, et väärkasutust vältida. kuidas kavatseb komisjon nüüd hoolitseda selle eest, et sideoperaatoritele ei tekiks liiga suurt tõlgendusruumi? ja kolmandaks, tähtaegade küsimus detsembris võetakse vastu uus rakendusakt, kus pannakse ka rändustasude ülempiir paika, aga ma saan aru, et neid ülempiire ei ole ikka veel defineeritud. aitäh, järgmisena proua Kappel, palun, ENF fraktsiooni nimel. aitäh, härra esimees. see ettepanek äh, meeldis mulle väga, sest ma leian, et äh, pärast meie viimaseid arutelusid äh, volinik Oettingeriga kolmeteistkümnendal septembril tuli ju komisjonilt hoopis teistsugune ettepanek, seal oli üheksakümmend päeva piiranguna paika pandud. ma leian, et selle ettepanekuga me oleme jõudnud kaugemale, mul on väga hea meel, et komisjon nii kiiresti tegutses ja loobus üheksakümne päeva nõudest selleks, et tarbijad oleksid fookuses ja et kinni peetaks sellest lubadusest, mis anti juba aasta tagasi. nimelt, et järgmise aasta juunikuus kaovad rändlustasud veel üks suur äh, küsimus, väärkasutuse vastane võitlus, kes peaks selle eest vastutama? ma, see Pereki arvamus, mis peaks viieteistkümnendaks oktoobriks tulema, on kindlasti väga tähtsus, tähtis, sellepärast et äh, riiklikud reguleerivad asutused äh, saavad kohe kindlasti uusi ülesandeid väärkasutuse vastaseks võitluseks ja nad peavad siis ka andmeid koguma, kuid küsimus on, kas neil on ka piisavalt ressursse selle töö läbiviimiseks ja kuidas telekommunikatsiooniettevõtted äh, edasi peavad tegutsema, kui nad mingeid märke väärkasutuse kohta näevad, nii et ootan nüüd tõesti seda Pereki arvamust ja mul on tõesti väga hea meel, et see üheksakümmend päeva on siit ära kaotatud peale selle tuleks välja selgitada ka seda, kui äh, kasutatakse erinevaid võrke, kui inimesed tõesti väga palju liiguvad ühest riigist teisi või iga päev käivad teises riigis töös, et kuidas seda võrkude tasaarvestamist siis äh, ette võetakse? aitäh, proua Kappel, järgmisena Vicky Food, palun, on siseturukomisjoni äh, esimees. aitäh mina olin äh, raportöör siseturukomisjonis just selles küsimuses ja mind huvitavad just äh, tarbijad selles küsimuses. ma toetan täiesti seda rände nagu kodus kontseptsiooni, aga mulle valmistab muret see, et see ettepanek ei ole nii lihtne, kui ta võiks olla ja võib endaga kaasa tuua veelgi rohkem segadust ja meil võib siin tõesti tekkida olukord, kus äh, seda küsimust rakendatakse erinevate, erinevates liikmesriikides. Nendes ettepanekutes, mille üle läbi räägiti, oli täiesti selge, et äh, õiglane kasutus tähendab seda, et teatud perioodil reisitakse. ja seda ei olnud mõeldud selleks, et äh, kogu aeg kasutatakse teise riigi sideoperaatori pakkumist. toon näite, et ei peaks olema võimalik osta Ryanairi piletit ja siis oodata, et äh, British Airwaysi teenust saab kasutada esimeses klassis. et ei saa olla nii, et sa öö, äh, oled kõige nõrgema võrguga mobiilioperaatori klient, aga siis äh, kasutad hoopis teiste operaatorite võrku, aga maksad vähem nii et tõesti, siin lähtutakse sellest ebaõiglasest väärast kasutamisest ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, ei ole nii, et need, kes kasutavad odavaid operaatoreid, hakkavad subsideerima kallimate operaatorite äh, teenuseid, nii et kuidagi tuleb see olukord ära äh, lahendada, aga näiteks reisijad, kes äh,, inimesed, kes väga palju reisivad, nagu näiteks tudengid, kes peavad äh, näiteks tõestama, et kuidas nad on seotud selle kohaga, siis see võib neil väga raske olla. nii et tõesti, kui me nüüd äh, tuleb siin tõesti arvestada tõesti reisimismustreid äh, ja ka investeerimisstiimuleid, aga siiski tuleb hoolitseda ka selle eest, et komisjon arvestab sellega, kui nad rakendusmääruse välja töötavad, sest muidu pole kindel, et me tegelikult tõesti täidame ka seda ülesannet, mida me soovime. aitäh, nüüd annan sõna ülejäänud kõnelejatele ja kõneaeg on teil palun kõigest üks minut. härra Rüübih, palun aitäh, härra esimees, palju õnne komisjoni presidendile Junckerile, et ta selle uue ettepaneku tegi. tarbijate jaoks peab olema selge, et äh, kui ta kodus sõlmib operaatoriga lepingu, siis ta saab kasutada oma telefoni kõikides liikmesriikides samadel tingimustel. me teame, et liikmesriikides on juba reeglid paika pandud kõikidel sideoperaatoritel väärkasutuse kohta ja igas lepingus on ka selgelt kirjas, mis siis saab, kui lepingut väärkasutatakse. on täiesti selge, et turg veel korralikult ei toimi, siin on tõesti kuni kümnekordseid või isegi suuremaid hinnaerinevusi ja see toob ilmselgelt endaga kaasa probleeme me peame nüüd hoolitsema selle eest, et järgmise kolme aasta jooksul kuni aastani kaks tuhat üheksateist saame selle kontseptsiooni niimoodi sisse viia, et tekib ka digitaalne ühisturg. aitäh, järgmisena proua Kumpula-Natri, palun. aitäh. ka mina leian, et äh, see on väga hea lähtekoht selleks, et et ähm, rändlustasud kaoksid ja see on tegelikult ka äh, hulgimüügiraportiga kooskõlas ja kui meil on seal head hinnad paika pandud, äh, selleks, et sideoperaatorid ei peaks äh, teise võrgu rentimise eest maksma, siis tegelikult meil ei ole vaja sellist seadusandlust, on tõesti õudne koostada sellist seadusandlust, mille puhul võib juhtuda see, et teatud äh, ettevõtted lihtsalt kaovad äh, turult ära, nii et tõesti, komisjon peaks selle üle jälle mõtlema ja artiklis viis te mainite ka seda, et kui tarbija maksab, siis äh, kõik need numbrid tulevad äh, hulgimüügihindadest. see oli minu raport, äh, tahtsin seda selgitada, nüüd on mul veel kaks küsimust. on kin-, kas me saame hoolitseda selle eest, et operaatorid ei kasuta seda ettepanekut rändustasude kaotamise vältimiseks? ja kum-, kuidas saab äh, kontrollida seda, et kas mul on mitu SIM-kaarti või mitte? aitäh, järgmisena proua Niibler, palun! aitäh, härra esimees! kõigepealt äh, suur tänu selle eest, et komisjon nii kiiresti reageeris ka parlamendi survele ja võttis tagasi vana ettepaneku ning tegi uue ettepaneku. ma leian, et see uus ettepanek on päris korralik ja hea. praegusel hetkel oleme me olukorras, kus rändlustasuga oleme me tegelenud viisteist, kakskümmend aastat ja meie jaoks on tähtis, et see poliitiline lubadus, mille me oma valijatele andsime, et see rände nagu kodus kontseptsioon läheb äh, käiku, et äh, see tõesti muutub ka reaalsuseks. ja tõesti, ma leian, et siin on vaja selged reeglid paika panna. on väga tähtis, et me üritame leida lahendused äh, väärkasutuse vältimiseks. ja ma tahan veel kord ka teada saada, et äh, kas see, mille teie olete välja pakkunud, äh, et kas selle puhul ei tähenda seda, et kui arvatakse, et tegemist on väärkasutusega, et siis sideoperaator ütleb kohe lepingu üles, vaid et tegemist on ka astmelise menetlusega, kus äh, saaks näiteks selgitada välja siis tõesti, kas oli tegemist väärkasutusega või mitte aga teiselt poolt tähendab ka see seda, et suur osa kodanikke kodanike, äh, nendele me saame öelda, et me oleme täitnud oma lubaduse, rändustasud on kadunud ja tõesti palun, et äh, seda siis ka oma kodupiirkondades äh, selle kõik välja tooksite. aitäh! härra Blanco Lopez kui me võtsime selle määruse vastu, siis me olime alguses rändustasude vastu, aga mulle tundub, et praegusel hetkel ei ole seda kõike siin täpselt sisse viidud. meil ei ole tegelikult praegu olnud aega selle kõigega põhjalikult tutvuda, aga mulle tundub, et ettepanek on päris hea. me peame tunnistama, et tegemist on suure lahinguväljaga tarbijate ja telekomi ettevõtete vahel ja tegelikult ei ole ju nii, et komisjon nüüd tahab äh, riiklike reguleerivate asutuste äh, kätte jätta hindade määramise. me peame hoolitsema selle eest, et hinnad koduriikides tarbijate jaoks ei tõuseks. jah, seda veel kord toonitada, see kõik kõlab väga hästi, aga me peame seda veel parandama. Să vreau să, în primul rând, să salut această decizie de a veni cu un model care să asigure... Suur tänu Äh, väga hea, et on äh, kokku pandud äh, eelnõu, mis vastab mitmetele kestlikkusega seotud küsimustele rändle nagu kodussüsteemi puhul. kui me ühest küljest soovime seda, et võimalikult palju inimesi saaksid seda uut süsteemi rändle nagu kodus ära kasutada, aga me peame samas mõistma, et ka operaatorid peavad reegleid jälgima, sest vastasel juhul äh, Äh, nagu siin ka välja toodud, äh, võivad äh, teised tarbijad rohkem maksta. kuidas, ma küsiksin, te kavatsete rakendada seda mudelit, millega te tagate, et mitte keegi ei peaks maksma rohkem, kui selle otsuse alusel on ette nähtud. esiteks, kuidas te tagate, et tarbijad ei peaks maksma rändle, rändlustasude eest rohkem, aga et operaatoreid selle eest ka kuidagi ei karistataks? proua Virkunen, palun. suur tänu, härra juhataja. suur tänu komisjoni, komisjonile ka uue ettepaneku eest. väga oluline on järgida põhimõtet järg-, rändle nagu kodus, aga samas peame meeles pidama ka seda, et Euroopa kodanikud kasutavad äh, mobiilsideteenuseid äh, liikmesriigiti erinevalt. mina ise olen soomlane ja Soome elanikud kasutavad äh, väga palju datat, andmesidet, äh, see on seal väga odav ja see on väga suur väljakutse Soome operaatoritele, juhul kui ülemäärasid äh, andmesideteenuste kasutamisele ei tule. ma tean, et sellest on ka räägitud, äh, on räägitud, milline on õiglane andmeside kasutus, aga kui meil ei ole mingisugust keskmist näitajat ja igaüks võib kasutada nii palju and-, andmesidet, äh, kui soovib, siis see on väga suur väljakutse nendele operaatoritele, kelle kliendid on harjunud rohkem andmesidet kasutama Äh, ma loodan, et te ei äh, näe ette mingeid piiranguid äh, selles osas. suur tänu. Sorin, kolleeg Sorinja, palun. suur tänu. see ettepanek on väga oluline samm kompromissi suunas. me peame suutma tagada, et Euroopa kodanikud jäävad rahule, aga selleks peame me lahendama Äh, riiklike regulaatorite ja Euroopa järelevalve küsimuse, aga väga oluline on anda edasi signaal, et äh, tegemist on ka majandusele väga olulise meetmega. ning kui seda korrektselt rakendatakse, siis saab sellel olla ainult positiivne mõju nii nendele, kes äh, Euroopas ringi reisivad, kui neile, kes kasutavad neid teenuseid kodus seda nii otseste kulude mõttes kui üldise majandusliku mõju mõttes, aitäh! suur tänu, härra volinik. Arias Kanjete on teel siia, kuid meil on umbes viis minutit aega veel vastata kõigile nendele küsimustele, mis esitati või tehke palun võimalikult äh, lühidalt, aga vastake võimalikult põhjalikult. suur tänu, härra juhataja kuna kõik küsimused väärivad korrektset vastust, siis äh, saadame oma vastused teile ka kirjalikult, äh, pikemad äh, vastused, siis praegu vastaksin väga lühidalt. niisiis, esimesed küsimused proua Toialt ja Castillalt puudutasid suhet regulaatori ja kliendi vahel vastan ka proua Niimeri küsimusele. Äh, süsteem ei puuduta tavakasutajat mitte kuidagi, kuna temal on mingisugune leping ja rände nagu kodus kehtib talle nagunii. aga kui juhtub midagi veidrat, näiteks pikaajaline eemalviibimine koduriigist, siis saadetakse kliendile SMS, et rändleja nagu kodus jätkub rakendusakti järgi võib klient esitada operaatorile kaebuse, kui operaator ei vastu, vasta äh, ja operaator peab vastama, siis võib äh, klient pöörduda regulaatori poole. klient, klienditeenust ei katkestata, teda igal juhul teavitatakse sellest, et süsteem on tuvastanud äh, mingisuguse rändle nagu kodussüsteemi anomaalse kasutuse, kuid lepingut ei katkestata. teisel juhtumil näiteks avastab operaator Ähm, mingisuguse äritegevuse, see on ebaseaduslik. näiteks äh, tuhanded SIM-kaardid müüakse väljaspool seda riiki, sellisel juhul peatatakse nende kaartide teenus ja regula-, reguleerijad tuleb kohe äh, sellest äh, süsteemi rikkumisest teavitada. sel juhul teeb lõpliku otsuse reguleerija ja need on need kaks juhtu, tavakasutaja ei pea mitte millegi pärast muretsema, juhul kui tuvastatakse mingisugune äh, hälve süsteemis, siis saadetakse talle SMS, aga rändenõukogu nagu kodusüsteem ei katke tavakasutaja jaoks. ja siis on võimalik esi-, esitada ta-, kasutajal ka kaebus. mis puudutab küsimust äh, ajaperioodi kohta, siis me peame Perekiga, nagu öeldud, arutama, kuidas seda ettepanekut lihvida, aga taas tavakasutaja äh, teda need ei puuduta, me räägime siin ainult äärmuslikest juhtumitest. proua Kallase vastus, see, seda ei tohiks juhtuda, tavainimestel on näiteks krediitkaart või, või midagi sellist, mõnes liikmesriigis palutakse äh, inimesel ennast mo-, mobiililepingu sõlmimisel tuvastada, mõnes teises äh, riigis dokumenti ei küsita. kõnekaardi puhul muidugi võib äh, kli-, klient osta mis tahes liikmesriigist äh, nii palju kõnekaarte, kui soovib, aga kui ta soovib, et aktiveeritakse rände nagu kodus süsteem mingis kohas, siis peab ta kuskil tuvastama, et see kõnekaart on vastava riigiga kuidagi seotud nüüd äh, saan vastata härra Raimondile, mis sai üheksakümnest päevast, äh, just äh, sellest ma just rääkisin, enamikule inimestele üheksakümmend üheksa protsenti, nende, üheksakümne üheksa protsendi jaoks midagi ei juhtu, näiteks kui on tegu Erasmuse tudengiga ja tema soovib, et aktiveeritaks rändle nagu kodus süsteem riigis, kus ta, tal ei ole mingisugust tegevust, siis peab ta näitama, et ta on Erasmuse tudeng ja see on ettepanekus ka kirjas, kuna selle kohta oli küsimus, äh, lähetama Erasmuse tõendi või lepinguga kohale ja rända nagu kodus, äh, aktiveeritakse selles riigis, kuhu te Erasmuse tudengiks lähete ja see ongi erinevus äh, eelmise ettepaneku kohta, üheksakümne, üheksakümmend päeva sellel puhul ei oleks kehtinud ja mitmel juhul äärmuslikel juhtudel on tõesti võimalik näidata, et teil on seos selle riigiga olemas kas te olete siis ajutiselt seal või pikemaajaliselt, näiteks Erasmuse tudengite puhul, ja sel juhul nende jaoks aktiveeritakse samuti rände nagu kodus süsteem. ja süsteem on äh, muidugi progresseeruv, nagu me ütlesime juba. mis puudutab mõjuhinnangut, siis äh, muidugi peame me selle üle vaatama aga me ei eelda, et äh, seal me näeksime mingisuguseid suuri erinevusi sest me ei ole nii palju äh, aspekte muutnud majandusliku mõju aspektist ning äh, proua Fordile vastuseks samuti äh, jälgime Euroopa reisiandmeid, meil on need andmed olemas ja me oleme täiesti kindlad, et süsteem on majanduslikult kestlik, kestlik, härra Borrelli. mis puudutab operaatoreid, siis süsteem piirab kontrollimeetmeid äh, reguleerijate kaudu. ja proua Kappel, vastuseks teile me peame üksikasjalikumalt Berekiga läbi rääkima selle, kuidas äh, lihvida keel, keeleküsimust ning suhtlust kliendi ja reguleeriva asutuse vahel ja kindlasti Pereki poolt tuleb mitmesuguseid äh, kasulikke ettepanekuid selles küsimuses mis puudutab kestlikkuse küsimust, siis taas äh, ootame ära lõpliku otsuse ja proua Kumpula-Natri teile samuti vastuseks vaatame, milline otsus tuleb kolleegiumist, muidugi on äh, seos äh, praeguse süsteemi ja hulgi hindade vahel, vastan võimalikult kiiresti, järgmisena proua Virkunen. Põhjamaade ähm, eriolukorda tuleb Perekis põhjalikumalt arutle-, arutada, ma äh, viitan siin äh, piiramata andmeside lepingutele, mis ülejäänud Euroopast väga tavaliselt ei ol-, tavaliselt ei ole, see on anomaalia, mille me peame Perekis läbi rääkima ja äh, nendega arutelude lõpuks kindlasti mingi vastuse ka lei-, leiame. proua Ford, vastuseks teile loodame, et oleme selle riski välistanud. ilmselgelt äh, viitame siin kliendile, mitte kliendi suhtele teiste klientidega. ja muidugi seda arutame ka Perekis ja härra Rubik. nagu öeldud, süsteem katab kõik tavakasutajad ja nemad saavad ränd-, rände nagu kodus süsteemi aktiveerimise automaatselt ja piiratakse ainult erandjuhtudel seda suur tänu, härra peadirektor, kallid kolleegid. olen kindel, et kõigile, kõik teie küsimused on väga olulised. meie istungeid kanti ju internetis üle, kõik küsimused on kuuldud ja esitatud, härra peadirektor, suur tänu teile taas, et te tulite meile seda ettepanekut tutvustama ja tänan, kas saaksin paluda teil kirjalikult vastata kõigile küsimustele, saadame need äh, kirjalikud vastused kõigile oma liikmetele, te saate pikemad vastused, äh, üksikasjalikud vastused oma küsimustele ja see on väga oluline, kuna kodanikud soovivad põhjalikke vastuseid saada, kahjuks ei ole meil täna piisavalt aega seda siin suuriselt, äh, suuliselt põhjalikumalt arutada kuna me ei taha jätta härra volinikku nii ette, et ukse taha ootama, tema tuleb äh, meie juurde täna kõnelema ja ta on siinsamas teisel pool ust, seega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise praegu ja teie saate vastused komisjonilt kirjalikult. seejärel võime arutada ka kirjalikult seda, kas te olete nõus, ei ole nõus, esitate protesti, see saate äh, need küsimused esitada samuti kirjalikult äh, komisjonile. oleme nüüd menetluses kokku leppinud, see on väga oluline. lõpetuseks äh, küsiksin veel, et millal saame teilt vastuseid oodata, härra peadirektor? nagu ma ütlesin, täna vastame juba kirjalikult teie küsimustele, härra Veljanit kohta ma ei tea, aga ma arvan, et ka tema on nõus, et täna õnnestub meil juba teile pikemalt vastata. kui me oleme põhjalikumalt läbi mõelnud, siis nädala lõpuks saame ka põhjalikumad vastused. suur tänu teile. ja nüüd äh, tervitaksin härra volinik äh, Miguel Arias Canietet äh, meie seas. vabandan, et lasime teil oodata, aga rändlustasudse küsimus on vahel sama oluline kui teie ja ITER-i projekt. palun, härra volinik. suur tänu, kolleegid, jätkame nüüd äh, viivitamata järgmise päevakorrapunktiga, see on väga oluline. Äh, mõned meist on väga huvitatud sellest. tuleviku energiaressurss. Resource for the future, international tegemist on siis rahvusvahelise termotuumasünteesi reaktoriga. ja nagu te väga hästi teate, on seitse riiki ja organisatsiooni huvitatud sellest, Euroopa Liit, India, Jaapan, Hiina, Venemaa, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriigid. see on väga oluline, et äh, me saime juba aprillis äh, lugeda sellekohast äh, raportit ja raporti järelduseks oli see, et nüüd selle, saab selle projekti ka tegelikkuses käivitada, et tegemist on uue tegevuskavaga, tuleb hinnata ka finantsaspekte, nii et et äh, siin meil on võimalus nüüd saada täiendavat informatsiooni härra volinik Kanietelt. meie arutelu on osa siis struktureeritud äh, dialoogist, mis meil toimub Euroopa Komisjoniga, nii et äh, tere tulemast Euroopa Parlamenti. võib-olla see on ka äh, isegi äh, ebatavaline, sest äh, selline teema on meil päevakorras esimene kord, nii et meil on kindlasti väga põnev teid kuulata, nii et tere tulemast parlamenti ka pärast puhkusi. suur tänu, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel siin täna viibida ma kirjeldan teile ITER projekti, tegemist on ühe suurema teadusprojektiga maailmas ja siin on kaasatud kuus riiki, Euroopa Liit, äh, tegemist on energi-, energia jätkusuutlikkusega ja mõeldes ka maailmas valitsetele kriisidele, siis äh, Euroopas me peaksime kindlasti võtma kasutusele olulisi samme selleks, et me saaksime ka tulevikus katta oma energiavajadusi. ITER, äh, mis tähendab la-, ladina keelest võimalust on toonud meil kokku rahvusvahelise kogukonna, mille eesmärgiks on võimaldada kõigile puhta energia kasutamist igapäevaselt. tegemist on ühe kõige paljulubavama kui ka keerulisema lahendusega mille abil me suudame ehk muuta tulevikus energiakaarti maailmas, võidelda samal ajal ka kliima soojenemise vastu. ma tahaksin teiega jagada oma arvamust äh, sellest projektist, mis oleks üheks lahenduseks tuleviku tarbeks. see projekt loob äh, töökohti, võimaldab äh, teha investeeringuid teadusuuringutesse ning meie omalt poolt tahame teha kõik, mis võimalik selleks, et projekt liiguks stabiilselt edasi praegusel hetkel Euroopa Liit impordib üle viiekümne protsendi vajalikust energiast, tavaliselt nafta ja gaasi, maagaasi kujul, väga kaugetest äh, piirkondadest, samuti ka poliitilist ebastabiilsetest piirkondadest. praegustest trendide kohaselt aastal kaks tuhat kolmkümmend Euroopa Liit äh, sõltub seitsmekümne protsendi osas imporditud energiast. samal ajal Euroopa Liit peab ka reageerima kliimamuutuste probleemidele, järgnedes Pariisi kokkuleppele on jõudnud uute kokkulepeteni ka süsinikuheitmete osas Euroopa peab ka välja äh, töötama sobiva energiakuususe. me investeerime erinevatesse taastuvatesse energiaallikatesse, kuid on väga, oleks ka väga hea, et me tuleviku tarbeks leiaksime sobiva kombinatsiooni. Äh, antud juhul, kui me vaatame tuumasünteesi energiat, siis see annab meile mitmed eelised, kõigepealt meil on piisavalt kütust väike kliimamõju, äh, vaadates CO2 äh, kasvuhoonegaaside heitmeid, äh, tuumasünteesi elektrijaamade kasutamine, millel ei teki vajadus transportida radioaktiivseid materjali, ei ole plahvatusohtu ning ei ole ka radioaktiivseid jäätmeid, mis jäävad ohuks järgmistele põlvkondadele. tuumasünteesi äh, energia võib mängida väga olulist rolli ja siin on ITER-il mängida väga olu-, anda omal oluline panus, sest tegemist on ühe olulise projektiga, mille abil me saame tõendada äh, sün-, tuumasünteesi kui süsteemi kasulikkust ja elujõulisust ning seda on võimalik teha, kui me kaasame viitkümmend protsenti protsenti maailma elanikkonnast ja kaheksakümmend protsenti SKT-st. meie partnerid on vägagi huvitatud äh, äh, termotuumasünteesi kasutamisest ja praegusel hetkel ei ole ühtegi riiki, mis suudaks toime tulla ITER-i sarnase projektiga iseseisvalt. me ei pea ootama seda, selle projekti tulemusi selleks, et näha äh, projekti potentsiaali, me näeme seda juba praegusel hetkel, me näeme seda äh, nii teadusuuringutes kui ka töökohtade loomisel. tegemist on investeeringutega uutesse tehnoloogiatesse, inseneriteadusesse, luuakse töökohti, luuakse uusi ettevõtlusvõimalusi VKE-dele ning antakse omapoolne panus majanduskasvu Euroopa tööstussektorid samuti äh, on seotud erinevate tehnoloogiliste komponentide ettevalmistamisega, väljatöötamisega, tootmisega. ja see kõik toimub siis kaheksa aasta jooksul, aastal kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat viisteist ja selle ajavahemiku jooksul Euroopa teaduskeskused on kirjutanud alla üle seitsmesaja viiekümne lepingu ja on antud ka väga palju teadusuuringute grante mis annab kokku kolm koma viis miljardit eurot väärtuseks. on äh, tohutu hulk Euroopa firmasid, on kuuskümmend teadusuuringute keskust, äh, väga palju Euroopa Liidu liikmesriike ja Šveits, kes on saanud sellest investeeringust juba kasu ITER-organisatsioon on andnud lepinguid kahele suurele Euroopa organisatsioonile, tehakse koostööd ka Lõuna-Koreaga. tegemist on projektiga, mille määrdus on sada seitsekümmend viis miljonit eurot, mis on seotud antud elektrijaama ehitamise käitamisega tegemist on konsortsiumiga, millel on väga suur roll mängida järgmise kümne aasta jooksul. see leping näitab meile ka seda, et Euroopa tööstus suudab konkureerida rahvusvahelisel tasandil ning kasutada ka kõrgtehnoloogilist valdkonda, mis on seotud ITER-iga. kui meil on tegemist võtmetehnoloogiate katsetamisega, ITER on juba loonud ka täiendavaid tehnoloogilisi võimalusi, mis on seotud meteoroloogiaga, robootikaga ning jäätmekäitlusega. tegemist on valdkonnaga, mis on andnud omapoolse panuse töötajate väljakoolitamiseks eh, inseneriteaduse valdkonnas, projektijuhtimises ja muus valg-, muudes valdkondades. lisaks on loodud aga väga palju kaudseid töökohti teenindus- ja majutussektoris. pärast eh, ITER-i detailide valmimist tulevad ka täiendavad lepingud, mis on mõeldud väga paljudele sektoritele ja ettevõtetele üle terve Euroopa. ITER annab meile tuleviku tarbeks elektrijaama ja tegemist on sellise projektiga, mille jaoks on Euroopa kõige parem koht. ITER pälvib väga palju tähelepanu erinevates valdkondades, et eh, selle projekti käiku jälgitakse väga tähelepanelikult. ITER-il on olnud raskusi projekti juhtimise osas ning on olnud ka viivitusi projekti finantseerimisel. tegemist on väga suure projektiga, esimese ainulaadsega. aastast kaks tuhat viisteist alates on ITER-i osapooled suutnud äh, lahendada ära väga palju probleeme ning lahendada ära ka finantseerimisega seotud küsimused. mis puudutab projekti asukohta, siis äh, see on Euroopa vastutada ja ma usun, et paljud teist osalevad kindlasti äh, külaskäigul Kadrashi Prantsusmaal, kuhu, kuhu tuleb ITER elektrijaam, siis äh, me näeme, et see projekt järgib nüüd täpsemalt erinevaid teetähiseid ja järgitakse ka projekti teostamise tähtaegu. ITER-i projekti abil me suudame paremini jälgida projekti käekäigu ning sekkuda õigeaegselt võimalike probleemide tekkimisel. ma tahaksin rõhutada ka seda, et pool nendest tähtaegadest, mis on käesolevaks aastaks planeeritud, on juba äh, saavutatud ja ülejäänud äh, samuti saavutatakse õigeaegselt. tegemist on äh, väga jõulise juhtimissüsteemiga, mille abil on võimalik vähendada potentsiaalseid riske viimane ITER-i nõukogu juunis leppis kokku, et tuleb teosta ka regulaarsed kontrollid projekti kriitilistes valdkondades ning on otsustada ka hinnata ITER-i projekti juhtimise üldist tõhusust. tegemist on oluliste äh, ettepanekutega ja sellega olid nõus kõik ITER-i osapooled. viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on äh, ITER-i mõju Äh, siseriiklikult äh, tormotu-, äh, termotuumasünteesi energia mõju meie energiaturule, tuleb kindlasti kasutada vajalikke ka kulude piirangute meetmeid selleks, et hoida ka tulevasi kulusid kontrolli all. juunis hinnati, millised on ITER-i ehitusetapi lõpetamisega seotud kulud, mis on väga olulised selle projekti käigus Need olid seotud siis projektikuludega aastal kaks tuhat viisteist. edasine kava loodetavasti annab meile tugeva aluse selleks, et ehitusfaas on võimalik lõpuni viia aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja see on siis see esimene plasmasünteesi kuupäev, kus peaks algama ka käitamine Euroopa Liidu panus ehitusse on kaks koma kaks miljardit kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. uus äh, eelarve näeb neid vahendeid ette, kuid ilmselt ehitusfaas äh, kestab kauem kui esialgselt arvatud ning see võib äh, vajada ka täiendavaid vahendeid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kuid see uus ajagraafik on ikkagi hea samm edasi tuleviku suunas, sest see on heaks aluseks tulevaste otsuste langetamiseks. uus graafik tugineb äh, põhjalikul analüüsil ning äh, konsultatsioonil äh, erinevate osapooltega ning võetakse arvesse ka kindlasti tuumasünteesi energiaprotsessi vajadusi. kui me nüüd vaatame projekti juhtimise osa, siis äh, on otsustatud teostada sõltumatu kontroll selleks, et äh, Euroopa Liit saaks täpsemalt järgida projekti käiku. ITERi organisatsioon teeb ko koostööd siseriiklike organisatsioonidega, tuginedes äh, muudetud äh, graafikule kuni selle hetkeni, millal hakkab toimuma esimene plasmatuumasüntees ITER-i osapooled ja organisatsioon püüab vähendada kulusid, kuid samas ei soovita projekti edas, edasi enam viivitada. Need ettepanekud esitakse ITER-i nõukogus novembris käesoleval aastal. ITER palub Euroopa Liidul seda graafikut toetada ning toetada ka finantsvahendite võimaldamist. mis puudutab äh, aruandlust, siis antakse aru Euroopa Liidule projekti käigust, erinevatest teetähistest ning valmistatakse ette järgmist raportit. haldustasandil koosolek toimub ilmselt järgmise aasta alguses. nii kokkuvõttes, ITER on tuumasünteesi arengu nurgakiviks projekt on põhjustanud väga olulisi muudatusi ning äh, meil on olemas tugev alus edasiseks eduks. võetakse arvesse erinevate osapoolte huve, finantssuutlikkust ning võimekust õigeaegselt äh, tööd teostada selleks, et ITER projekt ellu viia. võetakse arvesse ka Euroopa Liidu kõige suurema panustaja mõju. meie rahvusvahelised partnerid hindavad äh, väga Euroopa Liidu panust ning eeldatakse, et Euroopa Liit on ka edaspidi juhtrollis selle projekti elluviimisel. ning seega ma kutsun üles, et te toetada meid ka edaspidi selle projekti käigus, kui võtame vastu uue ajagraafiku ning me vajame ka kinnitusi uue finantsraamistiku kohaselt. suur tänu! aitäh, härra volinik, teie sõnavõtu eest, mis oli väga tähtis. ja nüüd läheme kohe arutelu juurde kõigepealt fraktsioonide nimel kõnelejad. Teie ajapiiranguks paneme no umbes kaks ja pool minutit, palun härra Lüübih, palun, Rahvapartei nimel. Äh, aitäh, härra esimees, suur tänu volinikule selle sõnavõtu eest. meie jaoks on väga tähtis, et see rahvusvaheline leping ja see rahvusvaheline teadusprojekt äh, tõesti ka rahvusvahelisel tasandil professionaalselt läbi viidaks ja sellepärast on tähtis, et see finantsraamistik, nii nagu ta rahvusvaheliste lepingutega paika on pandud, leiaks ka siis vastavat lepingule rahastamist. kuidas näevad läbirääkimised rahvusvahelises konsortsiumis välja, kui me räägime nüüd ajast pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat? kas rahvusvaheline konsortsium kavatseb äh, Ähm, läbi viia kärpeid või lubadustest taganeda ja kui, milline on siis seejuures komisjoni läbirääkimistaktika? teiseks, te ütlesite et, et viiskümmend protsenti eesmärkidest äh, on sellel aastal juba täidetud. meie parlamendi jaoks oleks väga mõistlik saada ka nimekiri nendest projektidest, mis siiamaani on juba ellu viidud ja millist millised projektid selle aasta jooksul veel läbi viiakse ja samuti tahaksime teada, mis on teil kavandatud aastaks kaks tuhat seitseteist, selleks, et me siis seda sünteesenergia jaoks projekti ka tulevikus äh, jälgida saaksime. ja ma leian, et see projekt ei ole tähtis mitte ainult energia tootmiseks, vaid tegemist on ka väga tähtsa alusuuringute projektiga, mis rahvusvaheliselt on suure tähtsusega, just sellepärast soovime me ka seda projekti toetada. aitäh! aitäh! aitäh teile, kallis kolleeg! järgmisena Dan Nika sotsiaaldemokraatide nimel mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnule comisar Caniete, care... aitäh, härra esimees, aitäh, volinik Caniete. Te olete alati kohal ja annate meile infot viimaste sündmuste kohta see, et te peate ITER-i projekti nii tähtsaks, näitab, et me oleme õigel teel aga teiselt poolt tahtsin volinik Kalnietele öelda, et ma jagan tema kõhklusi, meil tuleb hoolitseda rahastuse jätkumise eest selleks, et äh, näidata, et projektil on tulevikuperspektiivi ja et ka üleüldiselt äh, peetakse kinni kohustustest. olen nõus sellega, et kui, et Euroopa Liit peaks mingis valdkonnas olema äh, maailmameister, siis see on üks nendest valdkondadest. see on see valdkond, mida me peaksime ka siis äh, tähtsustama. mitte ainult äh, komisjoni sõnade kaudu, vaid ka selle kaudu, et me seda projekti korralikult rahastame. me ootame, et äh, volinik tuleb ka meie järgmisele kohtumisele selleks, et me saaksime teada saada, mis on viimased arengud energiapaketiga me teame, et komisjon on ette valmistamas nelja tähtsat dokumenti ja äkki volinik Kalniete võiks meile anda informatsiooni nende dokumentide põhikursi kohta. mõtlen siin jätkusuutliku arengu peale, energiatõhususe ja ka hoonete soojustamise peale. aitäh! aitäh, kallis kolleeg! ja nüüd ECR fraktsioon. kolleeg Tošenovski, palun pane předsedo, já také se připojuji ke kolegům s poděkováním. aitäh! samamoodi nagu mu kolleegid, tänan volinik Kalniet, et täna siia tulemast. ma olen täiesti veendunud, et nii ITER kui ka Galileo on kõige tähtsamad tehnilised ja teadusprojektid, mida Euroopa Liit rahastab mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saaks üksi sellist projekti läbi viia, ei leiaks piisavalt inimesi äh, ega ka piisavalt raha ning ITER-i puhul me teame, et seda rahastab mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid. tegemist on ühe kõige tähtsama teadusprojektiga. isegi pärast seda, kui see projekt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ellu viiakse, ma tõesti loodan, et me suudame selle projekti selleks tähtajaks läbi viia, aga tegelikult juba ka enne seda tähtaega viiakse läbi väga palju äh, teadus- ja arengutööd kõik ei ole ju veel lahendatud ja sellepärast äh, samamoodi nagu ka kolleeg Rüübich, tahaksin esitada äh, palve, et te meile natukene annaksite infot ka äh, teadustöö riskide kohta, tegelikult riskid on alati olemas, kui me arvaks, et kõik oleks kontrolli all, siis keegi ei uurikski enam midagi ega äh, arendaks välja uusi projekte, me ei tea, kuidas plasma käitub, kuidas on äh, lahendatud äh, erinevad installatsiooniprobleemid ja nii edasi. sellepärast samamoodi nagu mu kolleegid, tahaksin saada infot selge äh, finantsraamistiku kohta, kui palju on meil vaja vahendeid selleks, et see projekt oleks edukas ja et meil ei tekiks siis mingeid suuri äh, üllatusi taha, nii nagu seda juhtunud on minevikus. Äh, ma tõesti leian, et see tuumasüntees on väga tähtis ja me peame sellest projektist tegema Euroopa teadustöö lipulaeva. ja just sellepärast on väga tähtis, et me hoolitseksime ka pikaajalise rahastamise eest. aitäh! Buenos días, señor Cañete. ALDE fraktsiooni esindaja proua Punset, palun järgmisena. aitäh, olen teiega täiesti ühel nõul, me peame Euroopa katsetermotuumareaktorit toetama, tegemist on innovatiivse tulevikku vaatava projektiga. kui me vaatame siin ajakava, siis siin räägitakse aastast kaks tuhat nelikümmend, mil hakkab see projekt ennast ära tasuma. taastuvad energiaallikad on äh, ilmselgelt äh, tuleviku energiaallikad äh,. aga ma tahaksin teada, kas äh, volinik teab ka seda, mis äh, toimub liikmesriikides. Portugal, Hispaania ja Ukraina on ainsad äh, riigid, mis kärpisid alternatiivsete energiaallikate rahastamist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis. aitäh, proua! härra Marakal, palun järgmisena roheliste nimel. The... ma just jõudsin siia, sest mu fraktsioon saatis mu siia. okei okay.. nii et äkki te annaksite mulle paar minutit aega hinge tõmmata? Ernst, SS. järgmisena proua Ernst, kes võtab sõna kuue fraktsiooni nimel. jah, aitäh. mul on väga hea meel kuulda teie kõnet äh, sellel on pikk ajalugu, tuhande üheksasaja viiekümne esimesel aastal viidi läbi esimesed katsed, nüüdseks oleme jõudnud aastasse kaks tuhat kuusteist. ja mul ei ole nüüd päris selge see, kus me siis praegusel hetkel selle projektiga oleme. Te rääkisite heast äh, kursist, sellest, et äh, juhtimist ja haldamist on parandatud aga tehniliselt on siin tegemist suure probleemiga sada miljonit kraadi, seltsuse kraadi on seal vaja hallata ja plasmat on vaja hoida äh, sellel kõrgel temperatuuril selles plokis sees ja tegemist on suure probleemiga. praegu, kus me oleme selle projektiga, te rääkisite siin perioodist kuni aastani kaks tuhat viiskümmend, nii et äkki te natukene täpsemalt selgitaksime, kuhuni me oleme jõudnud ja milline see ajaline raamistik välja näeb ja kas ei oleks mõistlikum siin investeerida rohkem taastuvatesse energiaallikatesse selle hiigelsuure projekti asemel, mille puhul me isegi ei tea, kas see kujuneb edukaks uh,? Thank you very much, madam. aitäh, proua, järgmisena proua Kappel, palun, ENF fraktsiooni nimel. aitäh härra esimees, aitäh, volinik, teie selgituste eest. Te täiesti õigustatult ütlesite, et ITER-i puhul on tõesti tegemist maailma ühe kõige suurema teadusprojektiga ja et see on ülitähtis äh, rahvusvahelise võrgustumise jaoks äh, äh, Euroopa teaduse jaoks siis ja tõesti Euroopa teadlased ja tööstusettevõtted ning samamoodi ka VKE-d võidavad sellest projektist väga palju ja just sellepärast on äh, väga tähtis, et ITER-i nõukogu veel juunikuus äh, pani paika uue tegevuse ajakava ja meil on tõesti väga palju häid, suurepäraseid märke selle kohta, et sellest ajakavast on võimalik kinni pidada. oli tõesti väga õige äh, nüüd uus haldusnõukogu valida Äh, eelmise aasta märtsikuus pandi paika esimene peakava, eelmise aasta novembrikuus pandi vahe-eesmärgid paika ja nüüd praegusel hetkel neli kuuest vahe-eesmärgist siis süntees äh, energia jaoks projektis on äh, saavutatud. jah, me ei tohi ära unustada seda, et minevikus oli väga palju probleeme ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eelarve kontrolli komisjon ei olnud nõus eel, eelarve täitmisele kinnitust andma ITER-i projektide puhul. peale selle äh, on kulud ka tõusnud äh, kakskümmend miljardit, äh, ajakava on ka viis aastat pikendatud, nüüd plasmasünteesist räägitakse alles aastast kaks tuhat kakskümmend viis. aga tähtis on, et teadustööd viiakse edasi ja eriti tähtis on alusuuringute läbiviimine mul on kaks küsimust. Te teate, et meil on ka see dokamat, äh, kõrgtehnoloogia, süntees ja energia jaoks ja Max Planck instituut on öelnud, et see läheb maksma üks miljard eurot, üheksateist aastat oleks ka aega vaja ja et neil on võimalik plasmat siis toota. nüüd ma tahaksin teada, kas te olete mõelnud koostöö peale, kas te olete täpselt vaadanud, kas seda teeb ka ITER-i nõukogu ja on kas teisi projekte, nagu näiteks USA-s äh, Free Alpha Energy projekt, kus riskikapitali ja erakapitali kaasatakse selleks, et alusuuringuid läbi viia kas selline lähenemine, et me erainvesteeringuid leiame äh, oleks mõeldav tulevikus ka ITER-i puhul uh,. Thank you, madam. aitäh. Madame Francois Grosset. proua Francois Grosset, palun no,. Uh, si, si je prends la parole, c'est d'abord pour uh, remercier. aitäh, härra esimees tahtsin sõna saada selleks, et tänada Arjas Kanietet, ta on tõesti suure pühenduse, pühendumusega tegelenud selle projektiga, mis ei ole tähtis mitte ainult meie jaoks, vaid kogu maailma jaoks. tegemist on rahvusvahelise projektiga ja Arjas Kaniete on tõesti alati väga tuliselt selle projekti eest võidelnud ning see ei ole üldse lihtne kulud tõusevad, see on aga vältimatu, kui nii pikaajalisi projekte läbi viia. isegi kui projekti väga täpselt jälgida ja hallata, tekib ikka ettenägematuid kulusid, see lihtsalt on nii. nii et äh, suur tänu teile selle eest, tegemist on rahvusvahelise ülitähtsa projektiga Euroopa Liidu jaoks äh, Euroopa Liit on kõige suurem panustaja sellesse projekti, nelikümmend viis protsenti kuludest kannab Euroopa Liit ja reaktor on äh, meie territooriumil. Neid äh, sünteesimisprojekte viiakse läbi meie territooriumil esiteks, et seda teha, on meil vaja väga palju teadmisi ja peale selle teiseks äh, peale sünteeside läbiviimist saame me rääkida ka uutest innovaatilistest projektidest. USA, India, Hiina, Lõuna-Korea on kõik huvitatud, nii et kuidas teie hindate meie partnereid, kas nemad on sama suure pühendumusega seda projekti läbi viimas nagu teie? kas ka nemad on valmis seda projekti rahastama ja ka hoolitsema siis äh, rahastamise eest? aitäh, järgmisena härra Piiper, palun. aitäh, härra esimees. volinikud on paindlikud, äh, rahvasaadikud ka. ja kuna järgmise kahe nädala jooksul on meil äh, üks tähtis küsimus arutada, siis kasutan võimalust ja küsin nüüd küsimuse. järgnevatel päevadel esitate te meile energiatõhususe direktiivi läbivaadatud versiooni. Euroopa Parlament kirjutas selle kohta rakendusraporti, seda umbes kaks-kolm kuud tagasi. ja toona lähtusime me komisjoni arvutustest arvutustes selle kohta, et aastaks kaks tuhat kakskümmend ei ole meil võimalik energia säästmise eesmärgi täita napilt. nüüd on meil aga komisjoni uuring, kus öeldakse, et juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal energia säästmise eesmärgid saavutasime. kaks tuhat neliteist oli esimene aasta, millal see energiatõhususe direktiiv oleks pidanud jõustuma. tegemist on täiesti hullumeelse olukorraga meie kirjutasime raporti lähtudes täiesti valedest andmetest ja ma tahaksin nüüd teada, mida, milliseid järeldusi teie järgnevatel nädalatel teete, et kas energiatõhususe direktiivi läbi vaadatud versiooni võtate tagasi selleks, et me kõik saaksime natuke hinge tõmmata või te jääte siiski oma esialgse ajakava juurde? tänan, härra Benito Siluaga, palun suur tänu, härra juhataja. härra volinik, kui te räägite meile ITER-i projektist, siis äh, tundub, et te äh, räägite justkui võlukepist, mis tagab kõik meie energia eesmärkide täitmised, äh, lahendab tööpuuduse küsimuse, kliimamuutustega võitleb on selge, et seda esitletakse samamoodi nagu tuumaenergiat esitleti, mõlemal juhul kaasatakse sellesse müüt, et meil on piiramatu energia tulevikus, aga eeldades, et me suudame lahendada selle projekti tehnoloogilised küsimused ja probleemid, siis tegelikult me liigume ju sellise eh, geograafiliselt ja majanduslikult tsentraliseeritud energiaprojekti poole ja see võib olla vähem äh, tõhus, pidades silmas energia tarbimise kohti, mis puudutab äh, energia äh, puhtust, siis nagu ka tavapärased tuumaenergia, tuumaelektrijaamad, siis ka ITER-i jaam tuleb mingil hetkel tulevikus käigust kõrvaldada ja see võtab äh, ligikaudu kolmkümmend üheksa aastat äh, ning see on ülimalt kulukas, arvestades äh, kogu seda radioaktiivse materjali hulka, mis tuleb siis kõrvaldada ja mida tuleb säilitada kindlates hetkel veel teadmata kohtades. nii et üks konkreetne küsimus, härra volinik, kas te teate või on teil aimu nende prognooside kohta, Eh, milliseks kujuneb üks eh, kilovatt, ühe kilovatt-tunni hind, eh, arv, võttes arvesse ka tuumajäätmete kõrvaldamist, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! tundub, et jõudsime kõnelejate nimekirja veel ühele poole ja palume nüüd härra volinikul vastata küsimustele. Eh, esmalt eh, tänan eh, parlamendisaadikuid teie huvi eest selle projekti vastu, püüan vastata enamikele küsimustele. alustuseks härra Rüübik ja ka teised kõnelejad. proua Krustet ka mainis seda, praeguseni on kõigi ITER-i projekti partnerite pühendumus äh, olnud selge ja aprillis kaks tuhat kuusteist nad seda pühendumust ka taas väljendasid. kõik ITER-i partnerid on äh, kinnitanud ITER-i äh, organisatsiooni iga-aastase eelarve kuni kõigi partnerite huvi tuumasünteesi vastu jätkub äh, ja arvatakse, et see ka jätkub, siis äh, seda ka toetatakse. Äh, nagu täna siin ka kõlas, ükski riik üksinda ei suudaks sellist projekti ellu viia ega rahastada Te kindlasti mäletate, seda komisjoni dokumenti, mille me esmalt äh, paari aasta eest välja andsime, kus ei olnud äh, kõik eesmärgidel päris selgelt välja, väljendatud, praegu minu käe all oleme seda teinud ja esimene asi, mida me soovisime teha, on panna paika projekti juhtimine nüüd me oleme seda teinud, meil on kvalitatiivne uuring äh, ka tehtud, meil on Euroopa Tuumasünteesi Arengu ühisettevõte, ITER-i organisatsioon, äh, mängu on toodud äh, tegevuskava raames ka uus juhtkond ja see on väga oluline ja nimelt ITER-i organisatsioon ja siseriiklikud agentuurid teevad põhjalikku koostööd ka Prantsusmaal reaktori asukoha, siis on ka, ka väga oluline töö. teiseks, äh, äh, meie graafik on realistlik tänapäeval ja selle on äh, ette valmistanud riiklikud agentuurid ja ITER-i organisatsioon koos ning esmakordselt tundub see täiesti loogiline. see küll tundub täiesti loogiline, aga esmakordselt tehakse selle graafiku raames ka koostööd ning erinevad riigid on oma mõjuhinnangud ka kinnitanud ühise lähenemist toetab ka meie äh, juhtkond ja seda toetavad meie äh, vahe, vaheetapid, äh, vaheeesmärgid. novembris kaks tuhat viisteist seatis ITER-i e nõukogu vaheeesmärgid ja need, nagu ma ütlesin, on juba üle viiekümneprotsendiliselt täidetud või on neid kohe täitmas. saadan teile kindlasti kõik need projektid, millega me oleme ühele poole saanud, et te näeksite, mida me oleme suutnud äh, selle protsessi käigus juba saavutada ning mida on veel vaja saavutada. üks konkreetne küsimus esitati kui palju kulusid veel lisandub ja kui palju äh, kulub lõpuks äh, raha. üks asi on praegu kindel, aastaks kaks tuhat kakskümmend viis on esimene plasma äh, projekt ja aastal kaks tuhat viiskümmend viis peaks olema projekt täis tööjõuline. mis puudutab rahalisi ja muid panuseid, siis organisatsioon vajab projekti elluviimiseks kõigilt partneritelt aastani, aastast kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend viis hinnanguliselt umbes viis koma viis miljardit eurot äh, aasta kaks tuhat viisteist plaani järgi ja nelikümmend viis protsenti, nagu öeldi, maksab sellest kinni Euroopa Liit. aga samas peab Euroopa Liit rahastama ka mitterahal-, tegema ka mitterahalisi panuseid nagu ka juba öeldud, mitterahalised panused äh, on paika pandud uue ajakava põhjal ja need me peame ümber arvutama tuumasünteesi energia arendamise projekti raames äh, oleme me ette näinud mitterahalised äh, panused aastani kaks tuhat kakskümmend viis ja nendest saame me rääkida niipea, kui, kui me ise selle, need andmed kätte saame, saadame need ka parlamendile edasi. muidugi on väga üksikasjalikku analüüsi vaja, mille me esitame ka eelarveametitele ja seda kõike on vaja ka projekti äh, uue lähtekoha heakskiitmiseks, nagu ma teada saan, pärast novembrikuud sel aastal on meil võimalik kõik need andmed ka esitada. proua Punset esitas küsimuse aastal kaks tuhat kolmkümmend, aasta kaks tuhat kolmkümmend viis on eesmärgiks seatud uue ajakava põhjal ja Te küsitlesite, kuidas siia puutuvad äh, Hispaania ja kogu Euroopa Liidu äh, kulutused taastuvenergiale üle kogu Euroopa Liidu. meil on plaanis kakskümmend protsenti taastuvenergia me tegeleme sellega kindlasti ka selle projekti raames. probleem on selles, et Hispaania ja ka teised liikmesriigid äh, püüavad saavutada omi eesmärke ning viimane teave Hispaaniast, kui see meieni jõuab, siis me teame, millisel, eh, kuhu on jõudnud liikmesriigid oma taastuvenergia eesmärkidega, me ei peaks tegelikult liikmesriikides keskenduma ainult tuuleenergiale ega päikeseenergiale, aga kui me lisame näiteks teist, Hispaanias ja teistes liikmesriikides ka biomassi energia, siis sellisel juhul meil tõesti on äh, edasiminek näha, varem ei ole me saanud biomassi energiat äh, arvesse võtta, kuna see ei vastanud äh, jätkusuutlikkuse äh, eesmärkidele. kevadel me näeme, milline on olukord erinevates liikmesriikides ja siis saame võtta ka vastavad meetmed, tagamaks, et kõik vastaksid ettenähtud tingimustele viidati küsimustes ka energiatõhususele ja meie esitatud paketile. jah, üks keerulisem äh, valdkond äh, on olnud äh, energiatõhususe valdkond liikmesriikides on nendes, on selles valdkonnas olnud enim probleeme ja komisjon on algatanud ka vastavate liikmesriikide osas rikkumismenetlusi puudutas äh, liikmesriikide hoonete soojapidavuse äh, eeskirju. üks küsimus ehitati, esitati ka äh, kulude prognoosi osas, me juba ehitame reaktorit, ehitustööd on alanud ning sellele järgnevad erinevad projektid. muidugi projektide projektide tasuvus tuleb siin ka mängu. me uurime, milline on eh, see tasuvus eh, tuumaenergia sektoris, püüame välja arvutada, eh, milline on komi-, millised, milliseks kujunevad komisjoni kulud selle projekti raames, arvestame sellega ka eelarve küsimustes aga me peame aru saama, et selle, see projekt on äh, erinev nendest, mille, millega me oleme siiamaani tegelenud, sellel on äh, põhjapanev mõju äh, ka teistele valdkondadele. ning me töötame mitte ainult tehnoloogia arendamise kallal, vaid komisjon paneb paika ka oma metodoloogia ja me võtame arvesse kõiki edusamme ning küsiti ka selle kohta, et mitmed liikmesriigid toetavad ITER-it. see on ainulaadne projekt. kui see oleks ainult riikide rahastada erinevates riikides, siis oleks täiesti võimatu seda arendada, on vaja erasektori panust nii rahaliste kui mitterahaliste panustega tegemist on väga keeruka protsessiga. kui me käsit-, me oleme seda näinud ka taastuvenergia eh, küsimustes, tariifide küsimustes, ja nüüd me peame vaatama, kas need projektid eh, on konkurentsivõimelised ka ilma riigipoolse rahastamiseta, aga seni on vaja ka eh, avaliku sektori rahastamist meil on äh, paika pandud aastani kaks tuhat kakskümmend rahastamisvahendid, aga on selge, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend järgmises äh, eelarveperioodis peame me äh, vähendama toetust Euroopa Liidu eelarvest ja suurendama liikmesriikide panust. aga uued tehnoloogiad arenevad samal ajal, me töötame välja oma tehnoloogiad, muidugi paralleelselt arendatakse ka teisi ja aastaks kaks tuhat kakskümmend on meil ka la-, niinimetatud laiendatud Junckeri plaan, mis annab meile väga olulise võimaluse äh, suunata raha ka kliimamuutuste vastasesse võitlusse ja uutesse energia tootmise võimalusse ja see on nelikümmend protsenti sellest rahastusest, mis on suunatud äh, taastuvenergia ja kliimamuutuste vastase võitluse projektide rahastamisele ning äh, sellega aidatakse tagada, et me suudame saavutada oma kliimavõitluse alased eesmärgid. ja komisjon jälgib seda protsessi väga tähelepanelikult, äh, oleme olnud kaasatud ka tegevuskavade väljatöötamisse, oleme rahul, et me oleme käinud seal kohapeal, me näeme, kuidas see töötab Äh, soovime, et ka teie läheksite sinna ja vaataksite, kuidas see töötab, räägiksite meile, millega te rahule jäite. Te peaksite minema seda ise vaatama, see on väga muljetavaldav äh, reaktor äh, muljetavaldav on meie töö olnud siiamaani. meie koostöö hiinlastega näiteks, kes toodavad magneteid, see on ainulaadne projekt. Äh, jah, see on äh, taastuvenergia jaoks äh, väga suur projekt, see võib olla täielik läbimurre, sest kui me suudame toota puhast energiat, siis see on ju fantastiline. me oleme selleks väga heas positsioonis aga samas me ei tohi unustada ka oma energiatõhususe ega kliima vastu, kliimamuutuste vastase võitluse alaseid eesmärke, me tegeleme nende kõigiga paralleelselt. komisjon on sellele projektile pühendunud, aga samas me ei tohi unustada selle, et praegu on oluline äh, uuendada oma äh, energiatootmise allikaid võimalikult kiiresti äh, arendada talletusvahendeid, energiasäilitusvahendeid, akusid me ei tohi aga unustada seni saavutatud äh, sel aastal äh, näete seadusandlikes ettepanekutes juba äh, vastavaid ettepanekuid enne aasta lõppu tuleb välja taastuvenergiaid puudutav, puudutav direktiiv, autode CO2 heitmed samuti on sinna hõlmatud ning äh, parlament äh, saab üle vaadata kõik meie kliimaeesmärke puudutavad äh, seadusandlikud aktid. suur tänu teile, härra volinik. muidugi need olid kõige olulisemad küsimused. kõige olulisem on millal see projekt valmis saab, sellele küsimusele on väga keeruline vastata. samuti ol-, olulised küsimused puudutasid rahastamist ITRE komisjon on veendunud selle projekti vajalikkuses, vähemalt enamik meist on, võib-olla ülejäänud Euroopa Parlament ei nõustu meiega selles küsimuses, eriti kui me räägime just äh, eelarve ja eelarve kontrolli komisjonist, aga teised neist, ma arvan, äh, toetavad teie tööd kahekümne neljas oktoober, esmaspäev on see päev, kui te kõik selle teav-, informatsiooni saate. meil on võimalik külastada ITER-it, siis äh, seda oma silmaga näha. kui nimekirjas on liiga palju inimesi, kes soovivad sinna minna, saame korraldada ka teise visiidi hilisemaks ajaks, aga kakskümmend neli oktoober, see on esmaspäev Strasbourgi äh, täiskogu ajal seega kahekümne kolmandal peaksite te seal juba kohal olema tegemist on pühapäevaga. peaksime seal kohtu, kokku saama, et äh, vastavaid küsimusi arutada. kindlasti on tegemist väga huvitava visiidiga ja saame vastata pärast ka kolleegide küsimustele parlamendis kuna mõned kolleegid äh, on avaldanud vastuseisu sellele projektile aga igal juhul on ITRE komisjoni jaoks ITER-i projekt väga oluline, seega julgustan teid kindlasti kõiki visiidist äh, osa võtma. kahekümne neljandal oktoobril on teil see võimalus, kahekümne kolmandal peaksite jõudma sinna kohale ning esmaspäeva õhtul, kahekümne neljandal kohtume juba Strasbourgis kõik on teie jaoks ette valmistatud äh, selleks, et ITER-it äh, külastada ja hiljem jõuda ka otselennuga Strasbourgi. suur tänu teile, härra volinik. kallid kolleegid, palun näidake huvi ka edaspidi vas-, nende küsimuste vastu üles kaksteist ja kolmteist oktoober on meie järgmised kohtumised nii hommikul kui pärastlõunal. neli eh, minikohtumist kahe päeva jooksul on meil plaanis. hääletame ko, ko, toimub koordinaatorite koosolek, päevakorras on palju arutelusid ja kohtume paari nädala pärast. suur tänu teile ja suur tänu taas härra volinikule.